kuulajatele jõuda, mul on kaks teadaannet. kahekümne nelja tunnise tähtaja osas ei ole mingisuguseid märkusi tehtud, mis puudutab juri komisjoni soovitust. see puudutab kahte delegeeritud määrust ja artiklit äh, sada viis lõige kuus meie kodukorra ja siis need soovitused on seega kinnitatud ja nad avaldatakse äh, homme vastu võetud